Andrik. lugupeetud Marshalli saarte president. lugupeetud Euroopa Komisjoni president, minister Talli, head kolleegid. Pariisi kokkulepe oli ajalooliseks äh, rahvusvahelise kogukonna saavutuseks. tegemist oli esimese ülemaailmse lubadusega